kas proua Kressle on äh, valmis aru andma? You have to knock. Yes. Mes chers collègues. kallid kolleegid, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis me jätkaksime oma tööd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 me räägime liidu üldeelarve suhtes kohaldavatest finantseeskirjadest. härra esimees, ma vabandan, ma ei saanud päris täpselt aru, et on juba minu kord käes, aga jätkan siis nüüd saksa keeles. niisiis, finantseeskirjade muutmine. väikse hilinemisega ma sain valmis selle raporti, seda praegu tõlgitakse, ma koostasin selle inglise keeles, raport on ka tagasi äh, laiali jaotatud. kaheksateistkümnendal jaanuaril on muudatusettepanekute tähtaeg, arutelu toimub kahekümnendal jaanuaril. ja hääletus viiendal veebruaril. ja seejärel toimuvad triloogid. me saime kaks arvamust Äh, härra Ehlerilt ja eelarve kontrolli komisjonilt äh, Toomas Deutsch, ka tema saatis oma arvamuse, rääkisin juba ka äh, mõlema raportööriga ja võtsin juba ka arvesse kõik, mis oli võimalik jah, juba töötab ka töörühm, mis äh, tegeleb õigusakti koostamisega, mis sellega seostub ja septembris ja oktoobris toimunud istungitel äh, osales ka parlament äh, ning kui me jõuame nõukoguga kokkuleppel finantseerimiskirjade üle, siis koostatakse ka see dokument. meenutan nüüd teile lühidalt, milles siis asi seisneb see siis puudutab äh, kontsessiooni ja äh, avalike hangete direktiivide muutusi. Äh, liikmesriikidel on kaks aastat, et neid üle võtta. nii et me keskendume siin just avalikele hangetele komisjon teinud ettepaneku praeguseid eeskirju muuta, et tähtajad oleks lühemad, oleks suurem läbipaistvus e, e-hangete kasutamine, suurem paindlikkus. ja see kõik muidugi ähm, alati tekitab muret eelarve kont-, kontrolli komisjonis, aga me arvame, et ka suurte äh, hangete puhul on seda siiski võimalik rakendada. oluline on muidugi ka pettusi äh, tõkestada. oluline on ka suur kõrvalejätmiste andmebaas, mis koostada, koostatakse, kus siis hanked jäetakse kõrvale, äh, sest äh, ettevõtja on seotud näiteks pettustega või korruptsiooniga ja sellesse andmebaasi kantakse siis äh, või sellele on võimalik juurde pääseda kõigil, kes tegelevad Euroopa Liidu rahaliste vahenditega. see tähendab siis, et need inimesed, kes on pettusi sooritanud, neile ei antaks taas äh, raha. nii et äh, see on äh, selline projekt, aga see on üsna keerukas, mina juba tegelen selle andmebaasiga juba kaheksa aastat ja tal on endiselt nii mõnigi ähm, puudus. ma olen esitanud kaheksa muudatusettepanekut, tutvustan neid teile. see on äh, viimane suurem muudatus ja viimane võimalus äh, muuta neid finantseeskirju äh, ja neid probleeme, mis nendega on Äh, nii et äh, olen siin teinud äh, mõningaid ettepanekuid, mis läheb kaugemale kui komisjoni ettepanek. muudatusettepaneku kaks järgi peaks olema vabaühendustele kehtivad eeskirja, kui tegemist on rahvusvaheliste organisatsioonidega, see tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis lihtsalt selleks, et vältida äh, organisatsioonide erinevat kohtlemist ja meenutan teile, et kui äh, organisatsioon on klassifitseeritud rahvusvahelise organisatsioonina, siis nad võivad saada rahastuse ilma hanketa, nii et neil on nii-öelda selline otsene juurdepääs, nii et ma arvan, et et äh, see kategoriseerimine rahvusvahelise organisatsiooniga äh, peaks olema seotud teatud nõudmistega. muudatusettepanekud kolm ja kakskümmend kolm äh, puudutavad äh, siis eelarve täitmise kinnitamist ja see puudutab ka küsimust, mis esitati kolmeteistkümnendal novembril ümarlaual. tegemist on jällegi üsna keeruka küsimusega, aga loodetavasti suutsime leida lahenduse, mis kõiki äh, ka rahuldab. muudatusettepanek neli eh, puudutab eh, siis seda, et parlamendini jõuaks kõik ettepanekud, mitte ainult osa või kogu info, mitte ainult osa sellest. muudatusettepanek üksteist puudutab eh, siis huvide konflikti, et see on ka põhjus kõrvale jätmiseks, ka Transparency International on seda nõudnud muudatusettepanek kolmteist annab parlamendile õiguse kõrvalejätmise otsuste puhul, mis siis kantakse andmebaasidesse, andmebaasi, mida siis äh, andmekaitse põhjustel ei avaldata internetis, ka selliste äh, otsuste puhul peab meil olema õigus olla neist teavitatud. muudatusettepanek neliteist annab õiguse Äh, kui on tegemist terrorismi rahastamisega või näiteks inimkaubanduse rahastamisega, siis on võimalik viieteistkümneks aastaks kõrvale jätta see taotleja äh, hangetest ja võib ka täielikult igaveseks kõrvale jätta, nii et äh, vastav komisjon võib siis teha sellise otsuse. muudatusettepanek seitseteist, see näeb ette sanktsioonimehhanismi liikmesriikidele, kes ei ole täitnud oma kohustust teha koostööd komisjoniga selle andmebaasi osas ja need kahjud, mis on tekitatud Euroopa Liidu eelarvele, need jäävad liikmesriigi kanda. see on minu meelest väga oluline, sest ilma sellise negatiivse stiimulita ei ole koostöö võimalik. muudatusettepanek kakskümmend üks näeb ette, et on võimalik kõrvale jätta ka sellistel põhjustel nagu öö, ähm, sotsiaalkindlustuspettus. edasi kontrollikoda, see on siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, et siis need menetlused oleksid kiirendatud ja komisjonil pannakse kohustus ka keskenduda neile probleemidele, mis on välja toonud äh, kontrollikoda Äh, seda muudatusettepanekut olen ka juba kohend-, kohendanud, äh, lubasin kontrollikoja pearaamatupidajale, et peame veel selle üle aru ja püüame leida sellise lahenduse, mis oleks mõistlik, et võt-, võttes arvesse, et praegu äh, võib minna mitmeid kuid, enne kui eriraport äh, koostatakse, et siis me saaksime seda ajaperioodi lühendada, nii et muudatusettepanekut kakskümmend kaks pean ilmselt veel muutma, mul pole lihtsalt aega olnud kõigiga nõu pidada, kellega vaja oleks olnud mõned sätted puudutavad siis äh, äh seda kõrvalejätmissätet äh, see siis, need on siis äh, kuus, kaheksa ja mõned teised nõukogu on siin ka olnud juba nende muudatustega ilma läbirääkimisteta nõus. nüüd mõned tehnilised täpsustused, et teksti täpsustada või kohandada olemasolevatele õigusaktidele, sest komisjoni õigusakt on juba üsna vana, see puudutab muudatusettepanekuid ja ma loen selle nüüd ette ja soovitan teile üles kirjutada muudatusettepanek üks, viis, seitse, üheksa, kümme, kaksteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend. Need on siis tehnilised märkused, täpsustused. see olekski kõik minu poolt ja tahan veel ainult lisada, et äh, ilmselt mõnda muudatus, mõne muudatusettepaneku pean ise veel esitama, sest olukord on praegu selline, et selle andmebaasi osas me peame asju reguleerima, see ei ole üldse lihtne. Need muudatusettepanekud, mille tegi Transparency International, neid olen ka arvesse võtnud ja olen nõu pidanud ka teisi, kes on, keda see puudutab, kaasata olen nende arvamust äh, võtnud äh, arvesse ja see olekski praegu kõik minu poolt, aitäh! suur tänu teile, suur aitäh selgituste eest, kuidas on, selle kohta, kuidas võimalik seda direktiivi eelnõud paremaks teha, et tagada riigihangete läbipaistvus ja et siis äh, välistada sellistele ettevõtetele hangete andmist, kes ei ole maksnud ära näiteks oma sotsiaalmaksu. aga see loomulikult äh, kõik siis eeldab, et Euroopa Liidus oleks äh, ühel hetkel ka omaenda sotsiaalhoolekandesüsteem, nüüd on juba öeldud seda, et kaheksas jaanuar on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümnendal jaanuaril toimub arvamuste vahetus, viiendaks veebruariks peame me siis otsustama nii muudatusettepanekute kui ka muudetud teksti üle. kas keegi soovib sõna selles küsimuses? palun. suur tänu ma räägin rumeenia keeles. raportul într adevăr este este bine redactat. see raport on väga hästi kirjutatud. siin on aga siiski paar aspekti, mille ma tahaksin välja tuua. läbipaistvus kõigepealt, ma arvan, et me saaksime oma muudatusettepanekutes paremini rõhutada läbipaistvuse aspekti. teiseks, sanktsioonid ja karistused. nii et äh, rahalised karistused, mis tuleb maksta äh, neil, kes ei ole reeglitest kinni pidanud, see ei ole päris selge. nii et kui seda saaks täpsustada, siis oleks hea, siin räägitakse maksimaalselt viiest aastast, aga mis tüüpi karistustest või sanktsioonidest me siis räägime, mille koha, mille puhul kohaldub viis aastat. nüüd edasi räägiti ka välisest sõltumatust auditist, kuidas seda võimalust täpselt kasutada saab, millal seda tuleb teha, millal võib olla tegemist vaid siseauditiga, millal aga välisauditiga nüüd äh, ühtlasi see kontroll, mida teostatakse avaliku sektori rahanduse üle, ma arvan, et seda oleks võimalik siin oluliselt paremaks teha. kuidas võiks välja näha selline muudatusettepanek? see oleks aga igal juhul väga hea mõte, sellepärast et hiljem on meil võimalik täpselt näidata, kuidas riigi raha kasutati, millele seda kulutati ja kuidas peeti kinni täpselt õigusaktist. edasi andmebaas, jah, väga hea mõte väga hea, kui selline süsteem olemas on ja seda me saaksime toetada, aga samas tuleb analüüsida ka seda, et kuidas need, kes andmebaasi sisse kantakse, siis millistel kriteeriumitel tuginedes seda tehakse nii et ei saa ju lubada seda, et keegi hakkab ründama lõplikku otsust ja sellepärast, et andmebaasi kandmise kriteeriumitest ei olnud päriselt kinni peetud. tänan ja härra Kaier, palun. aitäh, esimees. eelmisel ametiajal oli mul ju võimalus olla sotsiaaldemokraatide variraportöör ja tegin proua Kressleriga koostööd, mis puudutab äh, finantseeskirju. õlg õla kõrval istusime väga paljudes äh, trioloogides ja arutasime selle äärmiselt tehnilise, aga ka olulise dokumendi üle. sellepärast kuulasin ka suure huviga teie selgitusi, mul on suuri muresid äh, ainult ühe muudatusettepaneku juures, nimelt number kakskümmend kaks selline üldine volitus kontrollikojale või siis ka komisjoni vastamisvõimaluste piiramine, sellega on mul probleeme, sest möödunud viie aasta jooksul oleme ju nii mõnegi kontrollikoja aruande puhul, eriti või raporti puhul äh, ja eriti eriraportite puhul näinud, et ähm, et äh, siis see kriitika ei olnud päris õigustatud. ma arvan, peame silmas pidama, et meie eelarvekomisjonis, eelarve kontrollikomisjonis oleme siiski poliitilised organid ja me ei tohiks seda äh, mida nä-, mida Kontrollikoda ütleb võtma kui kivisse raiutud tõde. ja kui siin piirata komisjoni, siis mm, me piirame ka meie poliitilise tegutsemise võimalusi. nii et mm, minul Äh, on veidi teistsugused vaated mõnes küsimuses, näiteks mis puudutab abi arengumaadele. seda võib vaadata erinevatest vaatepunktidest, aga ma tahan lihtsalt öelda, et ma olen selles küsimuses väga äh, eri, väga erineval arvamusel kui Kontrollikoda. komisjon ei lähene siin muidugi ainult äh, auditi poole pealt, vaid ka poliitiliselt ja ma usun, et Kontrollikoja raporti lugejad ja ma loodan, et neid on võimalikult palju, saaksid hinnata ka komisjoni poliitilist lähenemist ja kui sa soovid seda äh, niimoodi, komisjoni võimaluse niimoodi piirata, nagu sa tahad äh, seda teha, siis äh, me vähendame kontrollikoja võimalusi kritiseerida komisjoni ja me vähendame komisjoni võimalust vastata neile etteheidetele. minu meelest see ei ole õige poliitilises plaanis. nii et ma paluksin, et sa sellist sammu ei teeks, komisjonil on siinkohal õigus esitada oma äh, argumendid ka poliitilisest seisukohast, meie oleme ju ka poliitiline koda ja me oleme võimelised hindama, kas need poliitilised põhjendused, mis komisjon esitab, on äh, õigustatud, me võime muidugi ka öelda, et me leiame, et me ei mõista neid selgitusi, aga ma arvan, et me ei saa siin anda nii palju võimu kontrollikojale võrreldes komisjoniga, me ei tohiks siin võimu tasakaalu niimoodi nihutada, sest äh, kontrollikojas on kindlasti ka inimesi, kellel on poliitilisi põhjusi üritada äh, kahju tekitada, nii et äh, mina arvan, et äh, ähm, peaks olema võimalik näha ka kirjalikult raportis ka komisjoni seisukohta, aitäh. proua Kressle, kas te soovite vastata kahele sõnavõtjale? teades, et nii ehk naa, meil on aega kaheksanda jaanuarini veel muudatusettepanekute väljatöötamiseks ja et äh, me arutame asja veel kahekümnendal, kahekümne esimesel jaanuaril ja hääletus leiab aset alles viiendal veebruaril. härra esimees, ma teen väga lühidalt ja tahaksin siiski vastata. nüüd, mis puudutab andmebaasi. Te ütlesite, et ei ole mingeid sanktsioone, kui äh, mõni ettevõtja jäetakse välja nabasist, kuid on karistusõiguslikke sanktsioone, kui tegemist on näiteks äh, pettusega, äh, rahapesuga ja korruptsiooniga, siis liikmesriik saab sanktsioone rakendada, Euroopa Liit mitte. kui aga tegemist on Euroopa Liidu rahaliste vahenditega tulevase kasutusega, siis see, et neil ettevõtjatel ei ole enam juurdepääsu neile vahenditele, see on Euroopa Liidu sanktsioon ja see andmebaas võimaldab äh, ka liikmesriikidel hangete puhul seda on, sellest andmebaasist näha, millised ettevõtjad on midagi sellist teinud, seal on seni olnud ainult üks ettevõtja, kellel oli tõepoolest üpriski kriminaalne minevik. küsimus on lõppkokkuvõttes, mis on mõjus meie väga suures ja mitmekesises Euroopa Liidus ja seda see, see küsimus ei ole sugugi tähtsusetu. ma olen väga kaua tegelenud äh, selle andmebaasiga, ma arvan, et praegusel kujul see toimib paremini, kui ta seni on äh, toiminud. kahe tuhande kuuendal aastal me suutsime läbi suruda reformi, siis oli veel Soome eesistumine, ma ei tea, kas te mäletate ja sellest ajast saadik me tegeleme selle andmebaasiga, nõukogu ei ole seda kunagi soovinud ja sellepärast ei, ei ole see ka eriti hästi laabunud. aga nüüd tasapisi me juba oleme teinud edusamme, aga see ei ole sugugi triviaalne küsimus, vaid see on väga oluline probleem. muidugi, nagu te ka ütlesite, et kohtulahendid on seni olnud pro-, ähm, probleem, probleemne äh, muudatusettepanek kakskümmend kaks, ka mina mõtlesin pikalt selle üle järgi meie probleem on see, et Kontrollikoda on saanud teistelt ähm, kontrollikodad liikmesriikides väga halbu hindeid, kui nemad on äh, siis hinnanguid andnud Kontrollikojale, sest et Kontrollikoda on lihtsalt kirjeldanud, et äh, kuidas kuidas ta auditit läbi viib ja kuskil liikmesriigis ei ole niivõrd rangeid eeskirju, kuidas peab kontrollikoda äh, siis äh, ümber käima või toimima auditeerimise käigus. kontrollikojal on muidugi ka huvi pidada nõu äh, komisjoniga ja vastuolude puhul kaasata ka teisi institutsioone äh, kui need, kui raporti tulemused seatakse kahtluse alla, see, selle jaoks on vastav menetlus, aga see kestab praegu väga pikalt, selline menetlus, kaks ja pool kuud ja see ongi probleem. meie ütleme nüüd, et ka, kaks ja pool kuud on, on kogu menetluse jaoks aega ja Kontrollikoda peab raporti avaldama kaks pool kuud pärast äh, siis selle küsimuse esitamist. ma ei taha, et seda kasutatakse ära, et eriraporteid väljaandmist hüvitada. meil on praegu just üks selline näide, on üks eriraport uurimise kohta, mis puudutab maaelu arenguprogramme, et miks seal on nii kõrge vigade määr. ja muidugi komisjon ei ole huvitatud neist tulemustest ja selle tõttu kogu menetlust takistatakse, venitatakse kuude kaupa ja see ei tohiks nii olla, sellepärast me peame siin mõlemat institutsiooni toetama, ma arvan, et siin ei ole küsimus ähm, võimude tasakaalus, sest kontrollikojal peaks olema see võimalus ja vabadus, sest praegu meie seadusandjana meil on, me oleme pannud talle väga palju eeskirju ette Eh, kuidas eh, tohib Kontrollikoda tegutseda ja nüüd küsivad liikmesriikide ehm, vastavad asutused, miks Kontrollikoda sellega lepib, et eh, teda niimoodi piiratakse. ja me ei taha, et jääks mulje, nagu paljud praegu arvavad, et komisjon ja Kontrollikoda on niikuinii ehm, nii-öelda nii ühe ühel arvamusel alati nii et äh, see on selle muudatusettepaneku eesmärk. aga muidugi ei ole veel päriselt selge, kuidas see lõppkokkuvõttes kõik välja hakkab nägema, kontrollikoda on ka nõus selle ettepanekuga, mis ma tegin ma tahan lihtsalt öelda, et kontrollikoda, koja positsioon ja usaldusväärsus, seda peame tugevdama see on meie eesmärk. nii et äh, ootan juba huviga teie muudatusettepanekuid, saage neid julgesti. jah, muidugi olen valmis ka kriitikaks, aga enne kui hakata kirjalikult saatma, võime ju ka omavahel sellest rääkida, see võib-olla lihtsustab asja, aitäh. Eh hästi, nii et võtame selle üleskutse siis teatavaks, sellega on see päevakorrapunkt vast läbi, mis puudutab siis finantseeskirju ja sõna on härra Tarandil, räägime Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelisest säästva kalanduse partnerluslepingust. palun. Merci, monsieur le president. Indeed, we have to finalize. jah, tõepoolest, me peame Senegali Vabariigiga kalanduslepingu sõlmima. hea uudis on see, et mis puudutab eelarvet, siis maksed ja kohustused, kulukohustused on võrdsed ning siin mingeid lisakulusid ei tule. summad on üsna väikesed, üheksa koma kuuskümmend üks miljonit nimelt. ja mida nüüd siis öelda? see kalandusleping paneb paika äh, Äh, tuunikala tonni kogused, see on neliteist tonni ähm, aastas, teine kala on, mida saab siis neli äh, tuhat tonni aastas äh, püüda, on Senegali merluus ähm, ning ähm, paika on pandud ülejääk, mida võib siis püüda, ilma et kalavarusid oleksid ohustatud. see Euroopa Liidu äh, lubatud äh, kogu puhkepuutu asjas äh, praegusel hetkel mis puudutab äh, Merluusi äh, kalavarusid, siis äh, teaduslikud andmed on üsna vastuolulised hiljuti, kui tundub, et seda kalavaru on üle püütud ning seda ülejääki, mida Euroopa Liit saaks püüda, on üsna vähe. samuti on oluline tagada seda, et kalavarude juhtimine käiks piirkondlikutel alustel. minu arvates on see üsna problemaatiline aspekt selle kalanduslepingu puhul. ma ei tea, kas see käib siis meie komisjoni pädevusse, kas me peaksime selle ka tegelema, pigem oleks see kalanduskomisjon, kes selle küsimusega tegeleb. ning mina soovitan, et eelarvekomisjon annab äh, positiivse hinnangu sellele kalanduslepingule, kui see, ma, mulle tundub, et rahalise külje pealt siin probleeme ei ole aga tahaksin natukene mõtteainet teile anda võib-olla mõningaid mõtteid ei ole võimalik arvamusse kaasata, võttes arvesse meie menetluslikku korda ja põhimõtted. esiteks, mis puudutab kalanduslepinguid, siis siin on probleem karistuste puudusega, mis puudutab neid kalalaevu, kes ei eh, pea kinni siis nendest määradest, mis on nende lubades kirjas. meie peaksime aitama kaasa sellele, et vastavate kalanduslepingute nõuetest peetakse kinni aga samas peaks komisjon äh, rikkumiste äh, puhul kaaluma seda, et nendele liikmesriikide kalalaevadele ei anta kalapüügilubasid. samuti tahaksin pöörata teie tähelepanu asjaole, et äh, eelarve rida, mis puudutab kalanduslepingut, on sel aastal kahekordistanud selle põh-, põhjuseks on siis partnerriikide kalanduse kalastamine Euroopa Liidu kalalaevade poolt rohkem, kui oli ette nähtud ja siin tekitab äh, küsimuse, kas Euroopa Liit äh, siis te, tegeleb ülepüügiga ning eelarves äh, tegi mul küsimus, et miks siis need eelarves ette nähtud summad on äh, nii erinevad sellest, mis tegelikult toimub, sest väga sageli on see kahekordne võrreldes referents- või piirmääraga ja miks peaksid need Euroopa Liidu kodanikud selle kinni maksma, need peaksid olema ikkagi kalalaevade omanikud, kes seda teevad. Need on sellised üldised märkused tulevikuks aga see ei pe-, peaks takistama selle kalandusleppe jõustumist. ma tean, et muudatusettepanekute tähtaeg on äh, kaheksateistkümnes detsember ja kui äh, te olete sellega nõus, siis üheksateistkümnendal jaanuaril me hääletame seda. suur aitäh teile, härra Tarand. annan siis veel kord teada, et muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt üheksandaks detsembriks ja üheksateistkümnendal jaanuaril otsustame me, äh, meie komisjonis selle küsimuse üle. kas teil on midagi öelda härra Tarandi raporti kohta? tundub, et mitte, siis äh, annan sõna härra Kaierile, kes läheb siis edasi oma raporti juurde. õiguskaitsealase koolituse eest vastutab Euroopa Liidu amet CEPOL, palun. suur tänu, esimees, teen seda suurima heameelega ma õppisin omal ajal ajalugu ja kui ma vaatan nende igasuguste Euroopa ametite äh, lugu, siis see meenutab äh, mulle kõiki neid äh, äh nende ebaseaduslik äh, lapsi keskajale, keegi nagu ei taha nendega tegelikult tegeleda. ja CEPOL-iga on ka lugu äh, selline, et äh, erinevad liikmesriigid teevad koostööd, mis puudutab piiri ületust ja sellel on üpris selline nukker ajalugu erinevatel põhjustel Ühendkuningriigi äh, vastuseisu tõttu on CEPOL-iga asjad veninud äh, ja me oleme äh, pikalt ka arutanud äh, selle üle ja lõhed on jooksnud erinevate komisjonide ja fraktsioonide vahel, mõned on arvanud, et kogu see, et, et see pool peaks asuma Haagis miks just Haag, sellepärast et seal asub ka kaks teist politsei koostöö ja õiguskaitsega tegelevad ametid meilt Eurojust ja Europol ja meie lootsime, et see võiks asja lihtsustada, kui nad kõik asuvad ühes kohas, et äh, tekib sünergia, et see võimaldab ka kokkuhoidu saavutada äh, aga kolleegid Euroopa Liidus on alati eh, nii, et kõigepealt nõutakse kärpeid ja siis, kui tehakse selleks ettepanekuid, siis need ei sobi. nii et lõppude lõpuks eh, Tsepol eh, hoopiski viiakse Budapesti. nii et mingisugust kokkuhoidu ei suudetud saavutada. Tsepol sai nüüd õigusliku aluse ja eelarvekomisjon peaks esitama selle kohta äh, oma arvamuse, kuna Tsepoli enda tegevuses ja ülesehituses midagi ei muutu, siis eelarvekomisjoni arvamus võib olla üpris äh, lühike ja lihtne, mul on ainult mõned üksikud muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on, et äh, Tsepol peaks tegema võimalikult palju koostööd äh, teiste ametiasutustega muidugi ka teiste ametitega, mis tegelevad äh, õiguskaitsega, äh, kuigi need asuvad nüüd tuhandeid kilomeetreid eemal, loodetavasti nad ikkagi saavad koostööd teha. ja ka ettepanek, et Budapesti käsitleks ajutise asukohana härra Deutsch, ma vabandan, see ei ole nüüd kuidagi mõeldud teie vastu, vaid see oli lihtsalt selline väike torge, mille ma tahtsin välja äh, Äh, tuua, et meie komisjon on veidi teisel arvamusel siinkohal. tahtsin seda lihtsalt rõhutada, meil oli tegelikult midagi muud äh, alguses plaanis. see on, olekski tegelikult minu poolt kõik. aitäh, härra Kaier. kas on veel ähm, küsimusi, kommentaare? tahaksin täpsustada, et see projekti eelnõu, vabandust, annan teile sõna. palun, on teil küsimusi? aitäh, härra esimees me kuulsime siin selliseid lahkeid, viisakaid lauseid Ungari suunas aga, aga ma ei saa jätta sekkumata. mis puudutab eelarvet ainult, siis on üsna keeruline mõista seda, mida kolleeg just äh, ütles, härra Käier, selle kohta, mis siin dokumendis kirjas on. tervszerű építkezés keretében történt Euroopa Liidu ametid äh, kajastavad sellist tegevust, mis ei ole olnud eriti äh, hästi kavandatud. siit on puudu äh, ettevaatuspõhimõte ja see ei aita kuidagi kaasa majanduse toibumisele ja majanduse rahastamisele ega ka Euroopa kodanike olukorrale. ja ma olen täiesti nõus selle ideega, et võib-olla oleks võimalik raha kokku hoida selleks, et need, kui me need ametid kuidagi koondame kokku. see on selline põhiline lähenemine, aga praegu ei ole ju tegemist ähm, mingi strateegiaga. komisjoni ettepanek, Euroopa Komisjoni ettepanek seisneb selles, teistes ettepa-, eesmärkides äh, nõukogu ja parlament on otsustanud, äh, et CEPOL ja Europol ei äh, liideta üheks ametiks kokku. kas see otsus meile meeldib või mitte, kas CEPOL lahkub Ühendkuningriigist, parlament ja nõukogu see on leidnud siis sellise uue asukoha Budapestis äh, niimoodi äh, on äh, võimalik lahendusele jõuda ja on võimalik CEPOL äh, kümneks aastaks üles ehitada, anda talle vajalik taristu. see taristu siis ähm, alg-, see, see siis hakkab ähm, tegutsema kuuendal äh, veebruaril, nii et meil on nüüd siin veel aega, me hoiame raha kõvasti. ma tahaksin korrata, et kümne aasta puh-, jooksul ei peaks äh, siis nüüd Euroopa Liit enam raha kulutama selle jaoks, nii et mis puudutab nüüd juriidilist külge eelarvet, siis see muudatusettepanek, millega on välja tuldud, on vastuvõetamatu, sellepärast et otsus on tegelikult juba vastu võetud. ja Europol ja CEPOL, neil on olemas selline lõplik asukoht siis see muudatusettepanek äh, toob kaasa üsna suured muutused, äh, mis puudutab nüüd asukohtasid, see on üsna lõplik otsus ja kuna meil ei ole selliseid üldiseid lahendusi ametite puhul praegu olemas, siis see Budapestis asuv kontor Äh, annab meile võimaluse kokku hoida ning äh, mulle tundub, et me peame selle lahenduse juurde jääma Sepoli puhul. kui aga ei, siis on olemas erinevaid mooduseid, ettepanekuid, ähm, mis puudutavad äh, nende Euroopa ametite ümberkolimist ähm, ratsionaalselt ja odavalt, aga praegu see ettepanek ei käsitle seda. Euh, debatt on äh, avatud, see toimub ka mujal äh, libes äh, hakatakse seda käsitlema üheteistkümnendal detsembril. mis puudutab nüüd neid muudatusettepanekuid, siis neid tuleb esitada kuueteistkümnendaks detsembriks ning eelarvekomisjonis äh, üheksateistkümnendal või kahekümnendal jaanuaril hakkame me siis neid käsitlema. libekomisjon hääletab, aga seda peab veel kinnitama, äh, seda otsust, et seda hakatakse hääletama veebruaris ja täiskogul äh, toimub see võib-olla siis veebruari lõpus, selle arutamine, või siis märtsikuu jooksul keegi rohkem vist sõna ei soovi selle eelnõu kohta, seega on debatt lõppenud. ja läheme hääletamise juurde. Gerard Depree raport kahe tuhande neljateistkümne aasta eelarve kolmas jagu ja muud ümberpaigutamise taotlused. härra raportöör, palun. aitäh nelikümmend kaks ümberpaigutamine, tahtsin sellest rääkida, sest mul on topelt hea uudis teile. proua Kressle on vastuväiteid äh, esitanud ja tahtnud komisjonilt lisainformatsioone ja praegu tundub, on ta rahul liha, lisainformatsiooniga ja me saame täna edasi minna sisuliselt, mida me selle rahaga tegema hakkame. ma tahaksin teile teada anda kahest äh, aspektist. komisjoni uus kodulehekülg, see on hea uudis, ei kajasta ainult oma siseorganigrammis, äh, no võib kahelda selle kasulikkuses aga see keskendub pigem just vajadustele, äh, see on kasutajasõbralikum, see on väga-väga hea uudis, nagu ma juba ütlesin seega on ka keelepoliitika alane debatt praegu käimas, nii et siis kõik saavad siis oma emakeeles seda uurida, nii et äh, topelt hea uudis, kallid kolleegid, mida ma tahtsin äh, teile tutvustama selle äh, ümberpaigutamisega nelikümmend kaks. kolmkümmend seitse, see on samuti väga oluline ümberpaigutamine, nelikümmend neli miljonit mis äh, puudutab siis äh, äh, täitevametite tegevust ja kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga seotud Erasmus plussiga seotud tegevused annab meile võimaluse eelarves ära kasutada neid summasid ja see on äärmiselt oluline. mis puudutab kolmandat ülekandmist, äh, härra esimees, ümberpaigutamist, see on number viiskümmend kolm, see on üsna mõõdukas, äh, see on siis ümberpaigutatud üks koma kakskümmend viis miljonit, see puudutab äh, programmi kak-, rahastamist kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, mida ei ole olnud võimalik ära kasutada ja mis on läinud siis põllumajandustagatisteks. ma teen ettepaneku kolleegidele jõuda selle kolme ümberpaigutamise osas kokkuleppele. aitäh, härra raportöör, kas on märkusi, küsimusi? kallid kolleegid, väga hea, kui me saaksime hääletada selle kolme ümberpaigutamise osas, kellelgi midagi selle vastu ei ole. Need kolm ümberpaigutamist, kes on selle poolt, palun andke käega märku. aitäh laske käed alla, kes on vastu, ei ole keegi vastu, kes on erapooletu, keegi erapooletu ka ei ole. vabandust, ikkagi kaks erapooletut. seega need ümberpaigutused on heaks kiidetud ja loodetavasti ka nõukogu on nendega nõus. proua Holmeier, teised jaotusid äh, siin on ümberpaigutamistega tegemist Simplement présenter le 55. Mais c'est Madame Holmeier. viiskümmend viis oli see, aga ei, proua Holmeier, ei. viiskümmend viis. see käib hoonete kohta, nii et proua Holmeier võiks sellest pigem rääkida, sest et ta on täheldanud siin Jean Monnet hoones tõsist probleemi, siin on tegelikult lausa asbesti leitud hoonest ja see on ohtlik kõikide hoones viibivate inimeste tervisele. me tuleme siis selle juurde siis, kui me räägime hoonetest, kinnisvarast. proua Hoolmeier, palun. me võiksime hoonete teemaga võib-olla hiljem või tähendab, komisjon meile veel saadab andmeid. küsimus on Ramonee hoones, mis paraku äh, tõepoolest on äh, ohtlik eh, seal töötavate inimeste tervisele, sisaldab asbesti, nii et me peame tõepoolest kulutama suure hulga raha, et leida ajutine eh, töökoht eh, töötajatele, sest me ei või neid enam lasta sellesse hoonesse, vastasel juhul on see suur oht nende tervisele ja järgmiseks koosolekuks on meil ka rohkem infot siis saame ka selle ümberpaigutamisega tegeleda, see on igal juhul vajalik, isegi kui see osutub kalliks, see ei aita ähm, siin kuidagi, sellepärast et ähm, need töötajad ei saa sinna jääda. varem ju ehitati niivõrd hooletult, et äh, igal pool on asbest sees, seintes ja nii edasi, nii et on täiesti vastuvõetamatu, et inimesed veel kolmeks aastaks sinna jääksid me kindlasti ei ole keegi rõõmsad äh, selle üle, aga midagi pole teha, me peame selle raha kulutama ja kui võrrelda seda selle summaga, mille suhtes me peame läbirääkimisi pidama liikmesriikidega, siis see on üpris ehmatav. aga mingit kasu sellest ei ole. Need inimesed ei saa sellesse hoonesse tööle jääda mul on nüüd veel terve rida asju, mida öelda, püüan kiirelt teha. Euroopa Kohus on äh, siin Äh, kokku hoidnud energia ähm, puhul ja äh, soovib, soovib nelisada kaheksakümmend viis tuhat suunata ümber äh, IT-sse, see puudutab siis Euroopa kohtusse, ma ei tea, kas siin veel koondatakse erinevad institutsioonid, kas ma nüüd räägin ainult Euroopa kohtust, kõik, kõik koos. hästi, siis regioonide komitee, neil on seal kohe mitu, nimelt Äh, oma reisieelarvet soovivad nad suurendada ja see võta ära teiselt eelarverealt äh, viisteist tuhat, viiskümmend tuhat, see on võimalik, äh, siis tehnilised seadmed tahavad neljakümne viie tuhande võrra suurendada mm, ja edasi küttesüsteem, seda soovivad nad parandada et see, see oleks gaasil põhinev keskküte, see oleks äh, keskkonnasõbralikum, ka umbes nelikümmend viis tuhat eurot. ja siis soovivad nad veel IT-kulutusi suurendada jällegi tarkvara vallas, seadmete vallas. see on siis nelikümmend kaheksa tuhat kuussada kaheksakümmend, sinna juurde kuulub ka liikmete portaal, et komitee liikmetel oleks lihtsam oma tööd teha, et neil oleks lihtsam selle portaali ligi pääseda, siis veel do-, eh, dokumentide haldamine intranetis ja sellest väljaspool ja et kasutataks vähem paberkandjal dokumente ja rohkem elektroonilisel kujul. nüüd selle peale siis nelikümmend kaheksa tuhat kuussada kaheksakümmend. siis veel teistes äh, valdkondades soovitakse ka parandada tehnikat, varustust, Läks läheb kaheksakümmend seitse tuhat nelisada kakskümmend ja regioonide komitee kohta veel see suurem summa üheksasada viiskümmend tuhat, mis tuleb ähm, suures osas äh, indekseerimise ähm, muutmist, mis puudutab personali tahetakse juba ennetavalt võtta meetmeid mis siis äh, puudutab äh, puhkusi, puhkusetasusid, et siis makstakse juba sel aastal, et äh, kui järgmisel aastal toimub indekseerimine, et siis kuluks vähem, nii et soovitakse seal teha üks ümberpaigutus. siis veel Euroopa Parlamendi juures üsna suur summa, mille üle peame otsustama, me otsuse, et otsustasime, et Kati hoonet me eelarvesse ei pane, vaid äh, seitsekümmend üks miljonit paigutame ümber, meil on olnud päris palju õnne, mis äh, puudutab ümberpaigutamise kulusid, näiteks äh, assistentide puhul olid need summad oluliselt väiksemad, kui algselt poolt äh, arvati ja ka liikmete puhul suutsime kokku hoida kolmkümmend kaheksa tuhat, äh, vabandust, kolmkümmend kaheksa miljonit äh, juba üksi tulevad sealt ja ülejäänud samad siis teistelt eelarveridadelt. see tähendab, et me ei pea võlgu võtma ja see on muidugi väga positiivne, kui me saame arvet kohe maksta ja meil ei ole vaja võtta laenu kat hoone jaoks. me oli, oleme selles kokku leppinud, et läheneme selliselt. edasi Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Nemad soovivad tahavad siis seadmete tarkvara hooldamise äh, suurendada summat üheksasaja kaheksakümne üheksa tuhande kuuesaja viiekümne kahe euro võrra ja ombudsman sada viiskümmend viis tuhat. et see ümber paigutada, ma pean siin vaatama. see on siis põhiliselt tõlge ja ja eriti, mis puudutab palkasid, see tähendab põhimõtteliselt, et tuleb lihtsalt palkasid kohandada vastavalt indekseerimisele null koma kaheksa protsendi võrra ja seda nad siis teevad selle ümberpaigutamisega. püüdsin võimalikult kiirelt ja lühidalt teil kõike selgitada. Concilier clarté et rapidité mérite un compliment appuyé aitäh selle selguse kiiruse eest, madam Rassel, palun. ma olen veidi üllatunud, et kaksteist koma kaks miljonit eurot on, jääb üle parlamendi assistentide juures, sest meile öeldakse alati, et ei ole lihtsalt raha, et äh, sekretäriaadi jaoks, aga mul on vaja kaastöötajaid, nii et äh, minu meelest see ei ole just eriti õnnestunud äh, liigutus, et seda on siin muudetud, aitäh. aitäh, aitäh selle, kas vastus tuleb ka? lühike vastus tegelikult see oli eelarverida, mida kahe tuhande viieteistkümnendal aastal enam ei ole, see oli mõeldud selleks, et võimalikult vähe lisakulusid lahkuvate äh, liikmete ja assistentide peale kuluks äh, suur äh, suur osa neist assistendist, üheksakümmend kaheksa protsenti võeti kohe tagasi tööle. nii et järgmisel aastal me tahame tegeleda selle küsimusega, see on meil päevakorras. aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei ole eelarves seda üldse ette nähtud, selliseid vahendeid ei ole ette nähtud järgmisel aastal. aitäh, on veel küsimusi? mis puudutab seda hoonet, mis meil nüüd maksta jääb? proua raportöör. kui tohib, siis ma küsiksin, et äh, kui palju tuleb veel rahastada seoses äh, katthoonega, äh, et pärast neid ümberpaigutamisi, mis veel puudu on, et ma teaksin, mulle tundub, et on üldse viga, võttes aluseks eelarve selgust, olen seda mitu korda öelnud, et me et me siin näeme ette liiga palju vahendeid, ma arvan, me teeme siin sama vea nagu nõukogu Residence Palace'iga ja me ei saa ju siis kritiseerida teisi, et nad ei ütle meile täpselt, kui palju neil vaja on. Monsieur Arnott. I'm, yes, I'm just. jah, aitäh, mul tekib küsimus selle esimese ettepaneku osas, mis siin räägiti, see puudutas tervist ja ohutust, mis puudutas asbesti. kas on võimalik seda eraldi hääletada ülejäänutega, sest ma tahan selles osas erinevalt hääletada? Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab. täna me ei hääletagi Jean Monnet üle. Bon nii et äh, te siis võtsite tagasi oma palve hääletada eraldi. mis meil siis veel jääb äh, rahastada, proua raportöör? katthoone, seda alles äh, ehitatakse. me püüame samal ajal leida rahastust, eriti võttes arvesse neid kärpeid, mille suhtes kokku leppisime, me ju tegime olulisi kärpeid ja me peame kinni sellest rahastamiskavast, nagu ka eelarvekomisjon äh, selle kehtestas, kehtestas pärast oma käiku Luksemburgi ja ma tahan ka öelda, et ei tekiks väärtimõistmist. meie eelarves ei ole, on vähem kui üks protsent ähm, vahendeid äh, valesti eraldatud ja tegemist oli veel valimisaastaga, oli väga palju muutujaid, väga palju ebakindlust, nii et võib öelda, et see määr oli päris hea. me täidame eelarvet üsna hästi. kuid need vahendid, mis meil on, neid peaksime ka kasutama, et me ei peaks võtma võlga, me, me peaks võtma laene meil ei tekiks äh, intressi, mida peame äh, maksma. ma võin äh, järgmisel korral ka vastava tabeli tuua, me oleme küll juba saatnud teile, aga võin selle, selle veel kord tuua. kui ma ei eksi, siis järgmisel aastal me peame maksma kaheksakümmend viis või kaheksakümmend neli miljonit ja me saame sel aastal juba seitsekümmend üks ära maksta, nii et see on päris suur osa. tahaksin välja tulla ühe täpsustusega ning me vaatame, me jõuame siis sada kaheksakümmend miljonini, mis on siis umbes nelikümmend protsenti kogu summast. nii et äh, praegusel hetkel oleme me juba selle projekti pooles äh, osas, rahastamise osas. selguse mõttes ja eelarvet silmas pidades. kas oleks võimalik, et kui selliseid tegevusi äh, algatatakse, see eelarvesse juba kõik paika panna, kui ma õigesti aru sain? siis assigneeringud pannakse paika ümber äh, paigutamisega, see seitsekümmend üks miljonit, vabandust, ütleb kõneleja, siin on nii külm, siin on nii külm. kas siin teha, hoitakse kokku kütte pealt või? ma pean salli, panin salli kaela, sest mul hakkas külm. Bon, euh, faites des économies pour financer nii, ja siis me hoiame kokku selleks, et äh, neid teisi hooneid rahastada, jah. väga hea. mulle tundub, et komisjoni äh, äh, liikmed on juba oma arvamust öelnud, me saame hääletada, kas me hääletame kõiki koos, kõiki neid ümberjaotamise, millega tuli välja proua Holmaier, nii et kes on siis poolt? et kõik need ümberpaigutamised, mida tutvustas meile proua Holmaier, kes on nende poolt, tõstke käsi. aitäh, kes on vastu kedagi vastu ei ole, ei, üks on vastu, kes on erapooletu, kolm erapooletut. niisiis oleme positiivselt siis hääletanud, on, ettepanekud on vastu võetud. nüüd kinnisvarapoliitika ja külastajate vastuvõtuala loomine Euroopa Parlamenti Brüsselis külastajatele siis jah, proua Holmeier. Um küsimus on põhimõttelises nõusolekus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli meil kaks koma kuus sada viiskümmend kuus miljonit eurot kulusid ja põhimõtteliselt oleme juba ka kaks korda komisjonina äh, heaks kiitnud selle, aga mõnelt poolt äh, tuli küsimus, et miks kogu seda dokumenti klassifitseeriti salastatuks. põhjus on selles, et hange ei ole veel lõppenud ja me ei taha muidugi, et välja lekiks see, et milline, millist äh, finantsraami me ette näeme, see on see põhjus ja sellepärast äh, sekretäriaat peaks nüüd kolleegidele ka jagama laiali vastavad materjalid. küsimus on selles, et me tahame luua eraldi külastajate vastuvõtuala, sest meil on olulisi probleeme eh, seoses eh, busside, bussidega. see on ka ohtlik inimestele, kes eh, tänava ääres siis bussidest väljuvad ja sellepärast võiksime me luua sellise külastajate sisenemise ala kolmesaja kahekümne ruutmeetrine ala ja seal oleksid siis äh, külastajate tualetid ja nii edasi, siis veel sada kümme äh, ruutmeetrit ja kõik teate, kui suured need bussid äh, võivad olla, kes siia sõi-, mis siia sõidavad ja ähm, inimesed peavad neist väljuma siis täiesti võimatute liiklusolude äh, juures, nii et äh, see on põhjus, miks oleks vajalik ja need suurusjärgud, mis on ette nähtud, need peaksid olema ka piisavad selle äh, piiramiseks, siis on vaja veel sada seitseteist ruutmeetrit ala, kus oleks arhiivid, sada kuusteist ruutmeetrit ja ja siis veel tehnilist äh, raadist tehakse sada üheksateist ruutmeetrit. tuleb arvesse võtta ka keskkonna aspekte ja ka turvalisus tuleb teisiti korraldada, sest et praegu inimesed äh, kohati seisavad äh, tohutult kaua turvaalas, ähm, peaksime püüdlema selle poole, et nad saaksid seal kiiremini läbi ja see tekitaks probleeme siis äh, ka kolleegidele, nende assistentidele ja ka külastajagruppidele endile. praegu toimub ka avalik hange selle jaoks viis koma kaks miljonit äh, kulusid on ette nähtud, põhimõtteliselt oleme selles suhtes kokku leppinud, aga kahe Äh, selle, käesolevaks aastaks oleks ette nähtud kaks koma kakssada viiskümmend kuus äh, miljonit ja järgmisel aastal kaks koma viissada nelikümmend neli. niimoodi saab siis ümber kujundada selle uue külaliste vastuvõtuala. ja ka PHS-i majas peaks siis tegema muudatusi äh, hiljem praegu peaksime siis selle aatriumi realiseerima, et hiljem saaks ka teistes äh, hoonete äh, ähm, puhul muudatusi teha, nii et palun, et äh, ähm, annaksite oma nõusoleku kulutada käesoleval aastal kaks koma kakssada viiskümmend kuus miljonit eurot, järgmisel aastal siis kaks koma viissada nelikümmend neli miljonit ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis vastan hea meelega aitäh, kes soovib sõna, palun. suur tänu, esimees, ma arvan, et see, mida proua Hoolmeier just ütles, kõlab väga mõistlikult sisulise poole pealt äh, ei ole siin kahtlustki, et see on vajalik, aga ma soovisin sõna, sest et mina uue saadikuna ja ka variraportöörina olen veidi hämmeldunud, mis puudutab ähm, informeeritust. ma arvan, et tegemist on otsusega, mis puudutab äh, parlamendi eelarvet ja see info peaks olema kättesaadav ka fraktsioonidele, et nad saaksid õigeaegselt äh, sellega tegeleda ma eeldan, et ka teiste fraktsioonideni ei ole jõudnud need äh, materjalid, mina sain need eile Äh, kui küsisin neid, need on sisse skännitud ja seal on ka PowerPointi esitlus, mida siis saab välja printida, aga ei saa digitaliseerida, nii et meil ei ole sellega väga palju teha. ja ma arvan, et me peaksime seda vähemasti arutama. Bien, sur l'urgence proua Holmeier, palun reageerige. võime selle muidugi ka edasi lükata järgmisele nädalale, aga probleem on lihtsalt selles, et aasta lõpuks peavad läbirääkimised juba olema lõpetatud, nii et me oleme aja survel ja tõepoolest ühe, üks viga tõesti oli, ma ei saanud kuni tänaseni variraportööridelt äh, Ähm, ühtegi teadet ja seni on olnud tavapärane, et need materjalid siis, need antakse konfidentsiaalselt variraportöörid ja nii edasi. ja kui on mingeid probleeme, siis me saame need äh, materjalid välja vahetada, aga need on, see on salastatud info ja kui me need, need äh, avalikult välja paneme, siis see võib ohustada avalikku hanget, sellepärast neid ei jagata kõigile laiali, vaid ainult äh, siis salastatult on raportööride ja variraportööridele, nende äh, nõunikele. kuid need summad on juba kaks korda heaks äh, kiidetud, me ei muuda neid ei suuremaks ega väiksemaks nii et eelarves on see juba sees, erinevalt Katist tõepoolest need summad olid eelarves sees. muidugi teie olete siin uus ja sellepärast ei olnud teadlik sellest, et see on juba eelarves ette nähtud, see summa, ja see ei ole suurenenud, vaid see on täpselt see summa, mis eelarves on ette nähtud, seal ei ole midagi muutunud. nii et see on juba kaks korda kinnitatud, heaks kiidetud me lihtsalt ei saa avalikult kõigi nende üksikasjade üle arutada, seda me saame ainult äh, omavahel teha, sest vastasel juhul me õhustame seda avalikku hanget, sellepärast ei saa see avalikkuse ees toimuda, nii et vabandan selle eest, et selline olukord tekkis. Äh, lihtsalt ei ole nimetatud variraportööri äh, mul on väga hea meel, et nüüd on variraportöör, aga me peame igal juhul äh, see, see omavahel selles kokku leppima, aga me oleme aja survel, nagu öeldud, me ei tee midagi uut, see on juba eelarves ette nähtud. kaks korda oleme kinnitanud. nii et midagi ei ole muutunud proua Kressle, palun. ma olen väga, ma olen veidi segaduses, mul tekib küsimus, miks me peame siis äh, veel midagi heaks kiitma, kui kõik on juba selge ja kuidas ma saan heaks kiita midagi, mida ma sisuliselt ei tunne, ma olen selle vastu. kus, kus see siin on? on laiali jagatud, ütleb proua Holmaier. aga kus see on, ütleb proua Kressle. mul ei ole siin eriti hea tunne kõige selle juures, sest et mina olen valitud parlamendiliikmeks, mitte raportööriks või variraportööriks, nii et minu jaoks on see problemaatiline. me oleme selle laiali jaganud kõigile liikmetele. Ja, also, wie gesagt, ich würde mich äh, sehr gerne nagu öeldud, kuigi see kuigi ma ei saanud võib-olla päriselt aru seda, sellest, mis siin variraportööride vahelist arutelu puudutab, siis ma arvan, et see küsimus tuleks siiski tõstatada ja ma tunnen, et ma ei saa siin midagi heaks kiita, mida ma tegelikult sisuliselt ei tunne. nii et teen ettepaneku, me võiksime selle edasi lükata järgmisse nädalasse või järgmise koosolekuni. Madame Molmeyer nous a dit proua Holmer ütles meile, et me peame võtma juba enne jaanuari seisukoha, kui me seda järgmisel nädalal teeme. kas nii saab? võib-olla saaks peadirektoraat äh, öelda, et äh, kui suure surve all me oleme või ei, et me teaksime, mille põhjal me peame otsustama. proua Kresle, jah, ma olen seda dokumenti näinud küll, aga ma aga ma ei, see on lihtsalt otsuse kohta käiv paber, mina ei ole seda PowerPointi esitlust näinud ja ma ei ole valmis siin oleks tore, kui ma oleks ikka midagi sisulisemat näinud. härra Kleti, kes on siis äh, finantstalituse peadirektor, selgitab meile olukorda aitäh, härra esimees, väike täpsustus selles küsimuses, et see on konfidentsiaalne materjal, ma tean, et me oleme praegu äh, käi-, läinud vastavuses, oleme olnud vastavuses finantseeskirjaga, mis ütleb see, et seda, et äh, artiklis viis, et Äh, dokumendid, mis puudutavad kinnisvaraga seotud projekte, on konfidentsiaalsed ja mõlemad need teemad ja kaustad äh, saadeti edasi ja kõigile olid need kättesaadavad, äh, aga ainult piiratud koguses konfidentsiaalsusena ning me tahtsime võtta kasutusele kaitsemeetmed, et selline informatsioon ei läheks internetis rändama, sest äh, see seaks meid väga halba valgusesse ja ka hankemenetlus oleks ohus. nagu proua raportöör ütles, siis see projekt äh, ise oli arutluse all juba äh, kahe tuhande viiendal aastal ja selleks, et vastata proua Kressle küsimusele, siin on kaks tasandit äh, eelarvekomisjonis, on on kaks äh, ees e,, finantseeskirja, praegu on meie ees see ettepanek ja see kogu summa on sada viis miljonit ning juhatus ja eelarvekomisjon äh, on lisaesitluse käigus selle siis heaks kiitnud. võib-olla saaks seda konkreetsemalt ähm, tutvustada ja panna paika, kuidas see täpsemalt käib õiguslikult, võib-olla mõned aspektid äh, tuleks meelde tuletada kõigile, aga meie järgime siin sellist äh, konkreetset joont. aitäh, härra peadirektor! et seda küsimust uuesti arutada üheteistkümnendal detsembril, mil meil on komisjoni koosolek, teen ettepaneku, et hääletamine toimuks ka üheteistkümnendal, proua Kräsla. nii et kui dokumendid äh, on konfidentsiaalsed äh, kogu selle menetluse kohta, mina ei ole saanud kutset koha peale tulla et neid dokumente, neid konfidentsiaalse dokumente uurida. mina keeldun hääletamast millegi üle, millest ma midagi ei tea, sest äh, see oleks liig. me ei hakka kogu õhtut seda arutama, räägime sellest järgmisel nädalal, teil on nüüd aega selleks, et äh, dokumente uurida, proua Holmeier. informatsioon. lihtsalt infoks, põhiline teave projekti üle on PowerPointi esitlusena laiali saadetud kõigile liikmetele täiesti avalikult kättesaadavad, ka juba täna on nad teile kättesaadavad. avalik ei ole see, millised ettevõtted osalevad, nende andmed, see on täiesti teadlikult äh, niimoodi otsustatud, ainult ähm, raportöörid teavad seda infot, me oleme ka komisjonis jõudnud kokkuleppele, et nii me seda teeme. kõik muu te võite äh, ise vaadata läbi, kõik need hooned, mis äh, on seal ette nähtud, see on kõik seal PowerPointi esitluses äh, olemas, kõigile avalik. see küll ei ole nüüd teile siia lauale ette pandud igaühele, paber Äh, paberkandjal, aga teil on võimalik seda kõigil internetis vaadata, seal on ka palju ilusamini pildi näha. Bien, eh bien d'ici le 11 vous l'aurez vu et le 11 nous nous prononcerons. siis üheteistkümnendal me tegeleme selle küsimusega edasi. on veel teisi muid küsimusi? ei ole? väga hea. ma tänan, et tulite koosolekule. koosolek on lõppenud. aitäh!